rakendada tagasiulatuva jõuga vanadele kasutustele. me tahame, et on õiglast ja tasakaalustatud kasutamist ja see ongi kõik. nii, suur tänu. Sandrin, sellega on meil arutelu selle päevakorrapunkti üle lõppenud ja homme keskpäeval me hääletame. nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde tegemist on suulise küsimusega komisjonile Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia kohta ja Äh, tsiviilasjade, justiits- ja siseasjade komisjonilt on see küsimus. komisjon vastab küsimusele, aga kõigepealt ma annan sõna selle äh, küsimuse autorile, meie kolleegil Lopes Aguilarile viieks minutiks. Seguridad interior adoptada en el primer semestre de 2010 bajo presidencia jah me rääkisime eh, Hispaania eesistumise ajal aasta kaks tuhat kümme esimesel poolel vastu võetud julgeolekustrateegiast ja sellest, kuidas Euroopa Liit peab reageerima sisejulgeoleku vallas esinevate val-, väljakutsetele. see kõik oli kooskõlas Stockholmi programmi eesmärkidega ning meie eh, aluslepingu artikliga viiskümmend seitse ja rääkisime tollal ka sellest, et milline peaks olema Euroopa Liidu lisandväärtus, kui kõneks on rahvusvahelised kuritegelikud organisatsioonid, terrorismirünnakute ärahoidmine, Euroopa Liidu välispiiride kaitsmine ja ka võitlus, valmisolek võitleda looduskatastroofidega. aga pärast aastat kaks tuhat kümme on olukord suuresti muutunud, on tekkinud uued ohud, mis vajavad teistsuguseid poliitilisi reageeringuid. ja et e, nüüd olla e, asjadega kursis, on libe suhelnud Europoliga ja Euroopa Liidu julgeoleku eest vastutav ametiisikuga ning oleme arutanud äh, näiteks kuritegevuse vallas viimaseid trende ja ka härra Veinraitiga oleme arutanud äh, Europolis ka ohtude hindamise aruandeid ning kõike selle alusel on nõukogu öö, määranud Euroopa Liidu prioriteedid kindlaks võitluses organiseeritud kuritegevusega näiteks. aga libekomisjon on samuti andnud omapoolseid soovitusi selles valdkonnas ja meie soovitused on olnud suunatud rahapesu vastasele võitlusele ja relvakaubandusele. me leiame, et need on Euroopa Liidu strateegilised prioriteedid ja terrorismivastase võitluse koordinaator, äh, temaga me oleme arutanud ka uute trendide ja arengute aruannet Euroopa Liidus. ja see kõik on kajastamist leidnud ka meie resolutsiooni tekstis me toetame ka, töötame käsikäes ajutise Krimm komisjoniga, nemadki tegelevad organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga ja terrorismi ärahoidmise teemaga. komisjonil on vaja perioodiliselt üle hinnata oma seisukohad ja äh, väga äh, täpselt on vaja silm peal hoida, ka meil sellel me peame andma oma hinnangu toimuvale ja me tegime sellise äh, ülevaate möödunud aastal ja ka käesoleval aastal täna me räägime nendest teemadest. nüüd inimkaubandus, vihakuriteod, kõik need kujutavad mitte ainult sisejulgeolekule ohtu Euroopa Liidus, vaid on ohuks ka kogu Euroopa Liidu majandusele ja neljas rahapesuvastane direktiiv on üks instrument, mis on välja töötatud ning samuti finantshuvide kaitse direktiiv ja küberkuritegevuse strateegia on ka panus sellesse võitlusesse. nii et libe leiab, et tuleb olla proaktiivsed võitluses kuritegevuse vastu ja äh, mitmesuguste kuriteoliikide vastu, näiteks keskkonnakuriteod, salakaubandus, see, mis toimub meie välispiiridel ja nii edasi. ja kõigel sellel on ka justiitspool, meil on vaja koolitada oma tulevasi kohtunikke ja välja töötada ka õiguste pakett nendele, kes on kohtumenetluses osalised. nii et Euroopa Parlament eh, tegeleb eh, nende küsimustega ja paneb suurt rõhku ka selle teema õiguslikule aspektile. ja kui nüüd Euroopa Komisjon koostab oma strateegiat aastaks kaks tuhat neliteist, siis me tahaksime, et see ettevalmistustöö toimuks dialoogis Euroopa Parlamendiga ja lõpetuseks kui kõneks on meie sisejulgeoleku strateegia, siis eh, see seondub eh, otseselt liikmesriikide pädevusega ja on vaja teha tihedat koostööd liikmesriikide parlamentidega seetõttu ja me arvame, et iga kuue kuu tagant tuleks kohtuda ka liikmesriikide parlamendiga ja et seal arutataks liikmesriikide aruandeid ja ka äh, Euroopa Liidu iga-aastast aruannet sisejulgeoleku kohta. ma tänan, nüüd volinik Andor saab sõna vastuseks parlamendi küsimusele, mille sõnastas härra Lopez Aguilar. see strateegia on üheks osaks Stockholmi programmis ja on suunatud meie kodanike kaitsele ja tähtis on silmas pidada, et pärast Stockholmi e, tuli meil hakata tegutsema täiesti uues institutsionaalses kontekstis, mille lõi Lissaboni leping ja e, Euroopa Parlamendile sai osaks tugevam e, roll nii läbirääkimiste protsessis kui ka rahvusvahelistes läbirääkimistes. nüüd Stockholmi järgsel perioodil äh, tegutseme nüüd ja me kavandame teatise esitada siseasjade poliitika kohta juba märtsikuus järgmisel aastal. ja see on käsikäes teatisega, kus käsitletakse justiitsvaldkonna prioriteete. komisjon on arvesse võtnud need tähelepanekud ja soovitused, mis on kirjas parlamendi resolutsioonis kahekümne teisest maist kaks tuhat kaksteist ja seal käsitleti just nimelt Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiat ja teist rakendusaruannet e, ning nüüd me e, käsitleme ka kolmandat eelseisvat sisejulgeoleku aruannet varsti. E, ja tulemus on aasta kaks tuhat neliteist, kus me tahame anda juba põhjaliku ülevaate sisejulgeolekustrateegia rakendamisest tervikuna ning me käsitleme Äh, siseasjade peadirektoraadiga neid küsimusi käsikäes. suur tänu, härra volinik. ja nüüd äh, siis sõnavõtjad äh, fraktsioonide nimel ja kõigepealt Rahvapartei kaks ja pool minutit, härra Skurja. suur tänu, härra president. kõigepealt ma tahaksin tänada nii volinikku kui ka raportööri ja ka libe komisjoni esimest äh, selle suulise küsimuse ja raporti eest. me oleme püüdnud omalt poolt ka täiendada seda dokumenti, mille osas me hääletame ja me oleme just põhimõttelisi valdkondi püüdnud parandada. see puudutab siis riskianalüüse, kui meil on tegemist looduskatastroofidega, näiteks üleujutustega või siis maavärinaga Euroopas, siis on oluline teada, et meil on koheselt tulemas abi. on neid liikmesriike, eh, keda mõjutavad looduskatastroofid väga tihti ja nad ei ole samas näinud, et nad saaksid koheselt abi ja see on Euroopa Liidu seisukohalt ju ülioluline. samas me oleme vaadanud ka välisjõudude paremat juhtimist, tagamaks ka sisejulgeolekut, meil on tulemas väga paljud põgenikud väljaspoolt Euroopat, me ei tahaks, et nad mõjutavad meid negatiivselt, me tahaksime olla humaansed ja demokraatlikud, kuid ikkagi väga paljud inimesed äh, jõuavad meie randadele ja me, me peaksime midagi ette võtma, et me teaksime, mis juhtub nendega, kes siia tulevad, kuid samas me ei tahaks, et see mõjutaks negatiivselt meie ühiskonda ja sisejulgeolekut, seda asjaolu ei tohi ignoreerida. ning äh, lisaks veel me peame ka võitlema naiste ja laste vastase vägivallaga, sest tihtipeale naised ja lapsed on need, kes kannatavad kõige rohkem ning sisejulgeoleku nimel on see väga oluline, et me teeksime kõik, mis võimalik selleks, et võidelda pedofiili vastu siin mõned osad raportist ei ole päris meie meelepärased, kuid me peaksime äh, laiapõhjalise kokkuleppele jõudma. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel äh, härra Weidenholzer. suur tänu, härra president. enamuste Euroopa kodanike jaoks ei ole Euroopa majandusturg, vaid tegemist on siseturuga, kus me tahaksime näha sotsiaalset sidusust ning äh, vabaduse ja julgeolekut. Euroopas me vajame teatud meetmeid, mis võimaldavad meile tegevuseks raamistikku, mis põhineb julgeolekul, õiglusel ja vabadustel. me peame kindlasti pidama meeles julgeoleku dimensiooni ning samasse võrdsuse põhimõte, kus me näeme nii komisjoni kui parlamendi panust on äärmiselt oluline. me tihtipeale räägime sisejulgeoleku strateegia viiest põhipunktist, kuid ma usun, et sellest oleks olnud rohkem kasu, kui nad oleksid vastanud paremini kodanike vajadustele. inimesed on üha rohkem huvitatud julgeolekust, kuid olulisem on nende jaoks ka vabadus. põhimõt-, äh, põhiõiguse, põhiõiguste kaitsmine on parlamendi peamine ülesanne ning äh, me püüame oma kriitikaga olla konstruktiivsed, me vajame siin ka demokraatlikku järelevalvet, mis puudutab erinevate julgeolekuvaldkonnas tegutsevate agentuuride tööd. kui midagi ei ole tehtud piisavalt kiiresti, piisavalt põhimõttekindlalt, siis äh, see on asi, mida me peaksime kindlasti sel raskel ajajärgul meeles pidama. liikmesriikide parlamendi kaasamine on, oleks hea mõte. see puudutab politsei ja õigusvaldkonna koostööd, andmevahetuse küsimusi ja andmete töötlemist. suur tänu, Joseph, ja nüüd palun ma ja ma härra Albrechti praegusel hetkel ei näe, sest tema pidi äh, rääkima rohelise nimel. härra Albrecht ei ole kohal ja anname talle siis hiljem sõna ja nüüd siis palun härra Kirkhope. härra president, lugupeetud härra volinik ma toetan seda vajadust, et me peaksime panema strateegia ja reaktsiooni väga tõsiste väljakutsete jaoks, mida me näeme igapäevaselt, nii mis puudutab meie piiride julgeolekut ja meie kodanike ohutust ja me peaksime panema paika, millised on Euroopa Liidu tegevused. ma olen äh, toetanud vägagi pikka aega juba Euroopa Liidu tööd ning ma olen alati olnud selle poolt, et meil oleks väga hea infovahetus ja koostöö võideldes piiriülese kuritegevusega Euroopa Liidus. kui tihtipeale meie prioriteedid ei ole piisavalt hästi paika pandud ja fokusseeritud, meie töö äh, ei võimalda piisavalt julgeolekut ja samas individuaalsete õiguste kaitset. ma tahaks näha konstruktiivseid muudatusi selles valdkonnas. kuigi nüüd ma toetan küll härra Lopez Aguilari kui raportööri tööd, ta on väga tore mees, aga resolutsiooni lõpptulemus ei anna meile väga head äh, Äh, ja sidusat tulemust. tegemist on küllaltki segase sõnumiga selles osas, mis on parlamendi püüdlus tegelikult selles valdkonnas. suur tänu, härra Kirkhope. ja viimaseks fraktsiooni nimel sõnavõtjaks siis äh, proua Ernst. suur tänu meie tahaksime näha, et Euroopa Liit ja liikmesriigid tegutseksid äh, tugeva sisejulgeoleku strateegia põhjal ja seega me toetame raportööri. me tahaksime näha head tasakaalu nii vabaduste kui ka julgeoleku vahel ja seetõttu meil peab olema see äh, asi väga põhjalikult määratletud, kuid siiamaani meil seda tehtud ei ole. me peaksime nägema ka sellist õiguslikku olukorda, kus ikka riik on seal kodanike jaoks ja mitte vastupidi. see peaks olema antud strateegia eesmärk, kuid meie oleme oma suhtumises küllaltki skeptilised, vaadates praegust strateegiat ja selle strateegia edasiarendust me oleme praegu äh, hinnanud äh, fakte, vaadanud ka NSA skandaali ning äh, ma tahaks teada, mida komisjon mõtleb selle üle, mida komisjon mõtleb sellest, kui inimesi jälgitakse praktiliselt kõikides valdkondades, milles nad on tegevad, mida komisjon teeb selleks, et kaitsta inimeste põhiõigusi, tagamaks oma ka kodanike julgeolekut? me näeme äh, seda, et meie kodanike järel nuhitakse ja me näeme ka seda, et äh, kahtlustused levivad, kuid samas äh, selline spioneerimine meie julgeolekut ei paranda. suur tänu, proua Ernst ja nüüd meil on siin sõnavõtjaid enda nimel, kõigepealt Augustin Konsuera kaks minutit. suur tänu, härra president ja ma usun, et härra Lopes-Aglari küsimus on olnud äh, vägagi asjakohane ja ma tahaksin viidata mõningatele asjadele, millele peaks Euroopa Komisjon ka mõtlema, töötades välja sisejulgeoleku strateegiat tuleviku tarbeks. kõigepealt ma tahaksin viidata Euroopa agentuuride olulistele rollidele, saavutamaks meie eesmärke, eriti Euroopal. kahekümne seitsmendal märtsil komisjon esitas seadusandliku ettepaneku valdkonnas, kus olen mina raportöör ning võttes arvesse poliitiliste fraktsioonide arvamusi, mida fraktsioonid väljendasid päris mitu korda oma arvamusi väljendasid ka liikmesriigid nõukogude äh, koosolekutel, kuid ja samas ma tahaksin korrata seda, et äh, ma ei ole poolt, äh, selle poolt, et Europol ühe, ühendatakse teiste vastavate agentuuridega. ja ma tahaksin näha sellist seaduseelnõud, mis äh, Euroopa Politsei kolledži hoiab eraldi institutsioonina. võeti vastu ka juunis vastavad nõukogu otsused, mida ma omalt poolt toetan. Hispaania on teinud kõik, mis võimalik meie töötame eri, oleme seotud mitmete uurimisrühmadega äh, ja püüame äh, võidelda heroiini ja muude narkootikumide salakauba veo vastu. Äh, samuti me püüame võidelda terrorismi vastu ning üks oluline valdkond on ka küberkuritegevus ja sellevastane võitlus. F3, see on siis Europoli fond on selle jaoks ette nähtud ning äh, loomulikult komisjon peab võtta arvesse ka selle debati olulist äh, iseloomu. suur tänu ja härra Papa-Nikolau. suur tänu. mina omalt poolt sooviksin samuti tänada härra Lopez Aguilari tema tänase algatuse eest, sest äh, tema küsimuse tõttu on meil see oluline arutelu. kõigepealt Stockholmi protsess ähm, meil on päris palju andmeid, me oleme teinud väga head tööd mitme aasta jooksul, kuid sisejulgeoleku äh, valdkonnas ma usun, et kõik on nõus, et äh, tulemused on olnud head, aga kas me oleme tõesti jõudnud sellisele tasandile, et me Stockholmi programmi nõuetele vastame? ja ma arvan, et vastus siin on ei Äh, volinik mainis seda programmi, kuid me tegelikult ei ole jõudnud sellisele solidaarsuse tasemele, mida Stockholmi programm ja ka lepe on ette näinud. tegemist on erinevate sammastega, mida, millele seal on viidatud ja see eriti siin mõtlen siis sisejulgeoleku sammast enne kui me praeguse diskussioonini jõudsime, siis me rääkisime Süüria olukorrast ja Egiptusest ning üks asjadest, mida mainiti, olid siis varjupaigataotlejad, sisserändajad, kes jõuavad Euroopa Liitu ja seda ma tahangi öelda, sest kui me räägime sisejulgeolekust, siis me peame kaitsma oma piire eelkõige loomulikult me ootame huviga uut ettepanekut, mis, mida hääletatakse Eurožüüri osas ja äh, ehk see annab meile suuremat selgust, kuid kas me tõepoolest saame praegusel hetkel uskuda, et äh, koormust jaotatakse võrdselt ja me näeme solidaarsust liikmesriikide koostöös? kahjuks vastus on siinkohal ei. mõningad liikmesriigid kannavad suuremat koormust kui teised see tekitab äh, ksenofoobiat ja rassismi teatud riikides. me kogeme seda igapäevaselt ja asi läheb üha hullemaks. see käib käsikäes erinevate äärmuslike arvamustega ning äh, meie endi sisejulgeolek praegu ei ole piisavalt heal tasemel. me peame tegema väga palju tööd, me oleme juba väga palju ära teinud, kuid väljakutsed on äh, endiselt meie eesel ja ootame huviga komisjoni ettepanekut, mis puudutab konkreetseid samme selleks, et äh, me saavutaksime paremat sisejulgeoleku taset. suur tänu. härra Jakolina, kaks minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. Lissaboni leping andis Euroopa Parlamendile uusi pädevusi ja suuremaid pädevusi ja seda ka julgeolekustrateegiaga seotud äh, küsimustes. ja seetõttu äh, tuleks ka parlamendi panust arvesse võtta, sellepärast et äh, Euroopas tuleb saavutada üksmeel liikmesriikide vahel näiteks küberjulgeoleku küsimustes, mis on tähtis teema. me peame toetama Europoli ja teisi agentuure, kes tegelevad selle valdkonnaga ning oleme valmis võitlema süstemaatiliste indiviidide ja saatkondade ning teiste asutuste vastast, vastaste rünnakutega samuti peame tõhusamalt võitlema maffia ja organiseeritud kuritegevuse vastu. meil on vaja selleks erakorralist äh, justiitsvaldkonna koostööd. samuti on meil vaja uut laadi sidemeid kolmandate riikidega, et koguda infot samal ajal kaitstes äh, põhiõigusi ning äh, võidelda terrorismiga terrorism on ka üks osa organiseeritud kuritegevusest, äh, teemast, äh, mille raportööriks olen mina, siis äh, liikuvuse ja rändeküsimused, meil on vaja tugevamat koostööd lõunapoolsete riikide vahel. lõunapoolsed riigid satuvad suure pagulaste ja sisserändajate koorma sihtmärkideks ning tihedam koostöö oleks selles kontekstis hädavajalik, samuti me peame looma töökohti äh, noortele. me ei saa äh, jätta liikmesriike üksi, me peame tegutsema solidaarselt ning äh, meil on vaja tugevat koostööd Vahemere piirkonnas, mis aitaks tulemusi saavutada. seda on vaja enam kui miljoneid enam kui varem. suur tänu, härra Jakolino ja viimasena saab sõna äh, proua Jimenez Becerril. palun, kaheks minutiks on teil sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja. kaksteist aastat tagasi samal päeval äh, nagu täna äh, olime me kõik šokeeritud äh, kohutava terrorismirünnaku äh, tõttu, mis, mille tõttu tuhanded pidid kannatama ja meie oleme kõigi nende võlglased, kes pidid eluga hüvasti jätma, meie sellepärast, et nemad esindasid neid väärtusi, mida toetame meie siin, äh, vabadust ennekõike. Äh, julgeolekustrateegia peamiseks eesmärgiks on kaitsta meie kodanike elusid ning äh, mul on hea meel, et komisjoni äh, teatisest äh, tuleb välja, et terrorism on üks meie peamiseid äh, prioriteete, terrorismi tuleb ära hoida, samuti tuleb ära hoida radikalismi levik ning inimeste värbamine radikaalsete rühmituste poolt Äh, terroristlike rünnatus, rühmituste skaala on väga äh, lai, alates Al-Qaidast ja nii edasi ning äh, resolutsiooni ettepaneku artikkel kaksteist viitab ainult vägivaldsetele parempoolsetele liikumistele miks, kas tõesti pole ühtegi vasakpoolset vägivaldset rühmitust, nii et selline sekti laadne lähenemine äh, on kahjulik. terrorismil on ainult üks ideoloogia, hirmu ja õuduse ideoloogia. olgem siis valmis ühiselt võitlema selle vastu. selleks tuleb meil oma terrorismivastaste vastase võitluse rühmituste koolitust parandada, me peame kodanikke koolitama mm, ning äh, analüüsima terrorismi ohvrite avaldusi ning äh, me peame uues sisejulgeoleku strateegias vastama oma kodanike lootustele ja ootustele, kes soovivad elada rahus ja stabiilsuses. suur tänu, Theresa! ja vaba mikrofoni voorus on soovinud sõna saada üks kolleeg, proua Voitova Teil on sõna üheks minutiks, nagu te juba isegi teate. suur tänu, lugupeetud juhataja. Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia äh, rakendamine ning võitlus äh, kuri-, organiseeritud kuritegevuse vastu on suureks väljakutseks Euroopa Liidu institutsioonidele tänases maailmas. ma tervitan uusi seadusandlikke ettepanekuid, äh, kuid konfiskeerimise kohta kuritegevustes omandatud esemete küsimuses ning ka plahvatuse alaste lõhkeainete alase, alaseid ettepanekuid ning äh, kuid kõige äh, paremaks ettepanekuks on atlase ettepanek ning radikaalsete rühmituste äh, tuvastamise algatused, me peaksime toetama koostööd liikmesriikide küberkuritegevuse äh, vastase võitluse keskuste vahel ning Euroopa küberkuritegevuse keskus aitab, aitaks seda tööd suurepäraselt teha. suur tänu ning äh, arutelu lõpetuseks annan sõna volinikule, kes saab vastata küsimustele ning ka eelkõnelejate kommentaaridele vahel. ma tänan lugupeetud saadikud ja härra Lopes Aguilari eriti selle väga väärtusliku arutelu eest sisejulgeolekustrateegia üle ja tehti konkreetseid ettepanekuid. ma olen väga nõus härra Papa-Nikolauga, et parem sisejulgeolek nõuab koostööd ja solidaarsust rohkem Euroopas. nüüd mõned küsimused, mis siin arutelus tõusetusid, nõuavad tõenäolisemalt põhjalikumalt praeguse praktika hindamist ja samuti intsidentide paremat analüüsi, aga äh, igatahes on see kõik olnud äh, väga kasulik ja eesmärgiks on ju meil Stockholmi programmi täitmine Parem Euroopa, Euroopa kodanike huvides. ma tänan, volinik. me oleme saanud ühe resolutsiooni eelnõu selle arutelu kokkuvõtteks ja ma tuletan teile meelde, et homme toimub hääletus keskpäeval ja äh, nüüd on nii, et järgmine ja viimane küsimus täna väga pikaks veninud päevakorras. Äh,